härra president You'll have to call Mrs. Alfano. Uh, Morning, Paul. Good morning, colleagues. tere hommikust, lugupeetud kolleegid. palun istuge Eh, tere hommikust, kolleegid! enne kui me alustame hääletust, tahaksin ma teile selgitada, tahaksin selgitada seda, et elektroonilised tulemused on osutunud valeks. viga on elektroonilises süsteemis ja nii ka võib, seega võib juhtuda, et me momentaalselt ei näe tulemust, nii et ma pean teile tulemuse ette lugema. nii et alustan uuesti otsast peale, sest mind ei kuulata. lugupeetud äh, kolleegid, elektroonilise arvestuse süsteem võib olla vale ning sellepärast te näete äh, ainult seda äh, Camemberi kahte juppi, aga te ei näe eh, tulemust. me kontrollime süsteemi ka, nii et ma palun, olge nüüd ehm, tähelepanelikud ja kannatlikud. kõigepealt me mm, hääletame teaduslikel eesmärkidel kasutavate loomade kaitset. see on nüüd soovitus teisele lugemisele ning eh, lugupeetud kolleegid, vastavalt artiklile sada kuuskümmend kuus meie kodakorrast eh, kutsun ma eh, teid üles, et see tekst läheks tagasi eh, komisjoni, sellepärast et siin on väga palju asju, mida oleks vaja parandada, et loomi korralikult kaitsta. me lubame ikkagi liiga palju eh, eksperimente, me lubame ühe ja sama looma kasutamist korduvalt ning eh, loomad kannatavad seetõttu meie ei taha siin olla ekstremistid, aga me tahame lihtsalt eh, seda, et me peaksime kokku kinni kolmeteistkümnendast lepingust, kolmeteistkümnendast artiklist Euroopa Liidu toimimise lepingust eh, teadustöö peab toimuma õigel moel. tõepoolest niimoodi ei ole õige käituda ning ma palun, et te ehm, käituksite mm, väärikalt, et te käituksite õigesti, sest tegemist on poliitilise ja südametunnistuse küsimusega. proua Alfano kas tõepoolest on nüüd olemas meil nelikümmend kolleegi, kes tõusevad püsti selle ettepaneku toetamiseks, mida me just kuulsime? mulle tundub, et nelikümmend kolleegi tõusid püsti küll, polegi vaja lugeda. nüüd ma palun, et üks inimene räägiks selle ettepaneku poolt. ma tänan jah, eh, rohelised ja toetavad seda ettepanekut, sest meil on tõsiseid probleeme selle tekstiga selle praegusel kujul. Eh, liikmesriigid saavad praegu võtta rangemaid loomkaitsenorme, kui nad seda tahavad. uus õigus tegelikult selle, seda eh, takistab ja see tähendab seda, et olukord ei saa paraneda kui tahetakse seda parandada. väga selgelt me ütlesime ka, et alternatiive tuleb kasutada igal pool, kus võimalik, aga see sõnastus, mis praeguses tekstis on, ei võimalda seda. meil on vaja ka väga selget määratlust, mis tingimustel tohib ka ahvilisi kasutada. jälle, see asi on ebaselge. väga palju probleeme on meil juba praeguste õigusaktidega ja põhjuseks on olnud just see, et erinevad liikmesriigid on tõlgendanud praegust direktiivi erinevalt. meil on vaja põhjalikumalt neid aspekte arutada ja muidki aspekte arutada, et oleks täielik selgus ning oleks tagatud, et sündiv õigusakt oleks tõhus okay.. väga hea nüüd paluks üks kõneleja, kes soovib esitada vastuväite, niisugused on meie kodukorra reeglid. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, põllumajanduskomisjoni eh, juhina eh, olen ma selle vastu, et asi tuleb komisjoni tagasi sest me oleme rohkem kui kaheksateist kuud arutanud seda teemat, me oleme, tuleme, oleme jõudnud kompromissile, oleme töötanud välja ühes, ühispositsiooni ja asi ei muutu, kui me nüüd venitame. mitte midagi ei muutu, kui me asja veel kord läbi vaatame, hääletada on vaja täna uh,. ja nüüd proua Jeegler, teie arvamus? Herr Vorsitzender, liebe härra president, austatud kolleegid. mind üllatab kolleegi taotlus, arutelu ajal nad äh, täna siin täiskogus ei olnud. ma olen äh, üllatunud, et proua Evans niimoodi kõneles, ta oli variraportöörina triloogis kohal ja ta hääletas aprillis äh, triloogi läbirääkimiste tulemuse poolt. rohelised esitasid äh, komisjonis muudatusettepanekud, äh, mis seal kukkusid läbi, mis nad esitasid ka täna uuesti, see on nende õigus. ja põllumajanduskomisjoni esimees ütles ka, et need muudatusettepanekud lükkavad kõik fraktsioonid, välja arvatud siis rohelised ise, tagasi. ja kolleegid, tegemist on äh, kompromissiga. mina ei ole sellega sada protsenti rahul ja keegi ei ole sellega sada protsenti rahul, sest tegemist on kompromissiga, aga ma siiski palun teil see läbiräägitu vastu võtta sellepärast, et äh, muidu on olukord äh, selline, et me jätkame direktiiviga, mis pärineb aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus, nii et tehkem nüüd ikkagi samm parema loomakaitse suunas, tänan. kas on päevakorraline küsimus? Äh, tänan, härra president mis puudutab minu fraktsiooni seisukohta, siis tahaksin siinkohal selgitada, et mõnikord on tõesti väga keeruline terve fraktsioonina jälgida triloogis äh, toimuvat. kui äh, raportöör ei taha aru saada, et loomkatsete arv sellest regulatsioonist lähtuvalt hoopiski suureneb, kui ta ei taha aru saada, et inimahvidega tehtavate katsete arv suureneb ja kui ta ei taha mõista, et liikmesriikidel ei ole nüüd võimalik äh, karmimaid reegleid paika panna, siis äh, võib välja pakkuda tagasisaatmist komisjoni ja kui see võimalik ei ole, siis meie parlament ei oleks hästi toimiv parlament. tänan tähelepanu eest. Well, thank, thank you for illuminating suur tänu, et te selgitasite meile, millised raskused teie fraktsioonis on. aga tegemist on sõltumatu parlamendiga, me hääletame. kes on selle poolt, et läheks tekst tagasi komisjoni? kes on selle vastu? nüüd me jätkame siis hääletamisega, sest ettepanek kukkus läbi. kõigepealt muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd te näete ka numbreid, süsteem töötab. E, teine muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes ka see lükati tagasi. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ja ka see lükati tagasi nüüd eh, ma eh, kuulutan nõukogu positsiooni heaks kiidetuks. suur tänu, proua Jeegle! nüüd on härra Ööri raport, see puudutab liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid. härra president, viimase kahe päeva jooksul eh, on, oleme me saanud sellel teemal rohkem kui nelisada e-, emaili. kas oleks võimalik, et meie teenistused midagi teeksid, et meid niimoodi üle ei ujutata, muidu ainult kustuta ja kustuta? Eh, kas teil Outlookis see automaatne funktsioon ei tööta või? proua Sinclair. kui hirmus see on, kui teie valijad saavad teiega ühendust võtta, te olete lihtsalt häbi. Teie valijad peavad saama teiega ühendust võtta otse. kes te siis muidu olete? Äh, suur tänu, et te nüüd minu äh, seisukohta veel tugevamaks tegite. aga nüüd on äh, kolmkümmend kaks muudatusettepanekut komisjoni poolt ja nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd on terve rida muudatusettepanekuid. E, number viis, imeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaksteist, nimeline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus kolmteist, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuusteist. Eh, kes on poolt, tõstke käsi. vastu. vastu võetud eh, eh, üheksateist nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kakskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ka see on vastu võetud, kolmkümmend nimeline hääletus <clears throat> hääletus lõppes. ka see on vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, tõstke käsi. kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, tõstke käsi. vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kuuskümmend üks nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ka vastu võetud. viiskümmend neli poolt, palun tõstke käsi, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitseteist nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes see on ka vastu võetud. nüüd me hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd me hääletame eh, õigusloomelist resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes see on suure enamusega eh, heaks kiidetud, õnnitleme härra Öörit. järgmisel on meil tegemist seitsme resolutsiooni ettepanekuga. Eh, ja nüüd on protseduuriline küsimus. Det gäller ändringsförslag 48 och det har insmugit sig ett mis puudutab äh, muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa, siis läks sisse viga. Rootsi keelde on see tõlgitud äh, miinimumpalga, mitte miinimumsissetulekuna ja seda tuleb öelda kirjaliku tõlketeenistusele, see tuleb ära muuta pärast seda koosolekut. tänan ja teenistused tegelevad selle küsimusega ja palun veel üks protseduuriline küsimus palun nõukogul järgida meie tänast äh, hääletust ja palun nendepoolset avaldust well.. ma kutsun nõukogu üles juhinduma meie arvamusest E, nõukogu oli kohal, kui toimus arutelu, sest mina olin siis istungi juhataja. ma tean seda täiesti kindlasti. E, härra Pudikohver, kas te soovite sõna? minu hääletusmasin võimaldab hääletada ainult poolt, mitte vastu ja see natukene piirab mu võimalusi <laughs> this, but... In the immortal words, we will send a technician. me saadame teie juurde tehniku. aga nüüd te, te, käsitlegem siis Iraani mm, resolutsiooni. kõigepealt on meil ühisresolutsioon. härra Mauro, palun, teil on sõna. Si, presidente eh,, siccome sulla mia vista di ma tänan, härra president ma ei näe, et siin oleks nimelist hääletust palutud, aga arvestades, kuivõrd tähtis see teema on ja et on kokkulepe fraktsioonide vahel, hääletame lõppresolutsiooni üle nimeliselt, palun. jah, võtame arvesse teie seisukoha. E, kuulame järgmist kõnelejat uh, ma pean kinni teie otsusest, aga mulle öeldi, et on võimalik taotleda nimelist hääletamist ka muudatusettepanekute üle ja ma palun teil ka muudatusettepanekut nimeliselt hääletada. muudatusettepanekuid ei olegi, ma panen ühisresolutsiooni nimelisele hääletusele, selle vastu mul ei ole mingisuguseid vastuväiteid, aga ma arvan, et meil ei ole vastuväiteid sellele, neljakümmet vastuväidet vähemasti ei ole, mis tähendab seda, et ma panen ühisresolutsiooni, ühisettepaneku vabandust? kas te tahate eraldi lõikeid hääletada, kas kellelgi on selle vastu midagi? et äh, nimeliselt hääletada eraldi lõikeid? kõik nimeliselt, kõik said aru, jah? lõige seitse. on üks vastuväide, jah, see on õigustatud, härra Tänok äh, ütles, et ta ei taha mitte lõikeid eraldi nimeliselt hääletada, aga lõppresolutsiooni. ma arvan, et see on mõistlik ettepanek, nii et nüüd me hääletame seitsmendat kätenäitamisega, kes on seitsmenda poolt, palun andke käega märgu vastu. vastu võetud suurte hääle enamusega. nüüd äh, viide viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suurte häälte enamusega ja nüüd resolutsiooni ettepanek täielikult nimelisel hääletusel, hääletus algas. Is... hääletus lõppes. kuussada viiskümmend kaheksa oli poolt ja üks vastu, kakskümmend kaks jäid erapooletuks, väga selge sõnum, ma tänan teid, kallid kolleegid. 31. Yes. A point of order from Mrs De Kaiser. proua De Kaiserilt on protseduuriline küsimus. proua De Kaiser, protseduuriline küsimus. That I wanted to vote. ma tahtsin hääletada, aga minu hääletusmasin ei töötanud. me võtsime selle teadmiseks. Okay, thank you so much. Right, let's get going on the explanations of vote. Mr Kalinovski. mingem siis edasi hääletuste seletamisega, härra Kalinovski, sõna on teil. suur tänu. E, progress ja e, progress tehnoloogias edendab ka majandust ning me peame tõepoolest